Äh, täiskogu osaistungjärk äh, läheb edasi, palun võtke istet. me läheme nüüd kolmanda valimiste vooru juurde. kolmandaks vooruks Euroopa Parlamendi äh, presidendivalimistel sain ma siis vastavalt kodukorrale kandidaat tuurid mis on samad nagu teises voorus, uusi kandidaate ei esitatud. ma palun, et saali teenindajad jagaksid laiali valimissedelid ja ümbrikud ja ma palun, et häälte lugejad võtaksid oma kohad valimiskastide juures sisse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 valimiste voor on nüüd avatud ja te võite kõik hääletada. meine damen und herren haben lugupeetud daamid ja härrad, kas kõik rahvasaadikud on nüüd hääletanud? küsin veel kord. kas on veel keegi, kes soovib hääletada, keegi, kes soovib oma sedelikasti lasta? frage deshalb ein drittes Mal küsin nüüd veel kolmas kord ka, kas keegi soovib veel sedeli kasti lasta? ei? siis on kolmas hääletusvoor lõppenud. kolleeg Pretzel, teie vahemärkuse paneme protokolli kirja ja kutsun teid ka korrale. koos ka äh, kõikide tagajärgedega teie häbematule käitumisele ja me katkestame täiskogu osaistungjärgu ning äh, kui täiskogu kell heliseb, siis teate, et tuleb tagasi tulla selleks, et valimistulemus antakse teada. sama info on ka ekraanidel.